ja loodan, et äh, see aruanne järgnevate nädalate jooksul muutub kättesaadavaks ka teistes keeltes. vabandan, et siiani ta seda ei olnud. aitäh. Äh. sellega äh, on iga-aastase aruande teemaline arutelu lõppenud. nüüd jõuame komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduseni, mis puudutab äh, ÜRO relvakaubanduslepingu läbirääkimisi. proua asepresident, sõna on teil suur aitäh, president, lugupeetud saadikud, tänapäeval on rahvusvaheline relvakaubandus üks rahvusvahelise kaubanduse kõige vähem reguleeritud valdkondi relvi saab väga kergesti suunata ebaseaduslikele turgudele, tekitada konflikte, kasutada neid inimõiguste rikkumiseks, samuti äh, saab, saavad selliseid relvi kasutada kurjategijad ja terroristid. relvad, mis satuvad valedesse kätesse, omavad katastrofaalset mõju regionaalsele ja rahvusvahelisele julgeolekule ja rahule. rahvusvahelised meetmed on äh, hädavajalikud selleks, et probleemi lahendada Äh, läbirääkimised äh, juriidiliselt siduva relvakaubanduslepingu sõlmimiseks pakuvad meile võimaluse reguleerida äh, kõige kõrgemal tasandil rahvusvahelist relvatasand, relvadega kauplemist. selline leping muudaks relvadega kauplemise läbipaistvamaks, aruandekohustuslikumaks ning hoiaks ära relvaintsidendid. Euroopa parla-, Euroopa Liit on olnud nende kõneluste esirinnas algusest peale. me oleme kindlad, et relvakaubandusleping leping parandaks äh, tuhandete, sadade tuhandete inimeste elu ja julgeolekut, sest see leping tagaks, et relvadega kaubeldakse vastutustundlikult. Euroopa Parlament on mänginud selles kampaanias väga olulist rolli parlament võttis kahe tuhande seitsmendal aastal vastu resolutsiooni, mis aitas asjale poliitilist hoogu anda. see resolutsioon toetas rahvusvahelise relvakaubanduslepingu algatust ning ma tervitan seda, et Euroopa Parlament on vastu võtnud uue resolutsiooni enne ÜRO konverentsi juulis, kus seda lepingut arutatakse. tegemist on kollektiivse ettevõtmisega. Euroopa Liidu välisministrid lepivad juunis kokku nõukogu järeldustes, mis puudutavad relva relvakaubanduslepingud ja paneme paika siis prioriteedid Euroopa Liidu jaoks eelseisvateks läbirääkimisteks. selleks, et mõjutada relvadega kauplemist rahvusvahelisel tasandil, peame hoolitsema selle eest, et see leping, mille üle peetakse ÜRO-s läbirääkimisi, on niivõrd tugev ja jõuline kui võimalik. see leping peaks hoolitsema selle eest, et mitte üksnes relvade eksport, vaid ka nende transiit, ümberlaadimine ning vahendamine on kontrollitud tegemist peab olema ühise vastutusega, mida jagavad kõik relvakaubandusega seotud osapooled. samamoodi peaksime hoolitsema selle eest, et igat liiki tavarelvad on kontrolli all ja mitte ainult suured relvasüsteemid Äh, suure koguste äh, väikerelvade äh, üleandmine võib omada väga suurt destabiliseerivat efekti, palju suuremat kui mõnede üksikute relvasüsteemide üle, üleandmine. me peame hoolitsema selle eest, et leping sisaldaks selgeid parameetreid, mille alusel relvade üleandmine toimub. see tagaks, et relvad antakse üle ja neid kasutatakse nii, et austatakse inimõigusi ja rahvusvahelist humanitaarõigust see leping peaks sisaldama ka tõsiseltvõetavat äh, rakendusmehhanismi, mis nõuab äh, selle lepinguga liitunud riikidelt, et nad kehtestaksid riiklikud kontrollisüsteemid, mis äh, kontrollivad siis relvade üleandmist ja karistavad neid, kes teevad ebaseaduslikke tehinguid. leping peaks sisaldama ka usaldusväärset ja selget läbipaistvusmehhanismi, mis suurendaks aruande kohustuslikkust relvakaubanduse vallas. Euroopa Liidu ühtsus pannakse läbirääkimistel proovile, aga me peame ühtseks jääma. ja seetõttu on minu talitused pühendanud väga palju aega ja energiat sellele, et töötada välja koordineeritud läbirääkimiste positsioon samuti tegutseme aktiivselt peamiste sidusrühmadega. leping Äh, on teema, mida me oleme tõstatanud kõikidel kõrgetasemelistel kohtumistel kolmandate riikidega, sealhulgas Hiina, India, USA, Venemaa, Pakistani ja Mehhikoga. sellele lisaks ähm, oleme me äh, viinud läbi ka ülemaailmsed kampaaniad, seda juba aastast kaks tuhat üheksa alates, oleme korraldanud kümme regionaalset seminari, mis on hõlmanud peaaegu kõiki riike meie töö selle lepingualaste läbirääkimistega ei lõppe. selleks, et me saaksime tõeliselt mõjutada rahvusvahelist rahu ja julgeolekut, tuleb see leping ka ellu rakendada. ja seetõttu oleme meie valmis tegema kõik, mis meie võimuses, samuti osut-, sealhulgas osutama abi nendele riikidele, kes tahavad kehtestada korraliku relvade üleandmise kontrolli, aga vajavad selle tegemiseks abi, aitäh! Äh, aitäh! proua asepresident Ashton ja nüüd äh, saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad ja esmalt saab sõna härra Kaaler Euroopa Rahvapartei fraktsiooni nimel ja tal on aega kaks minutit. aitäh, proua president, ma tervitan seda, et Euroopa Liit äh, euro äh, läbirääkimiste kohta, mis puudutavad relvakaubanduslepingut, äh, sõna võtab. Euroopa Liit on äh, minevikus toetanud kolmandaid äh, riike selleks, et et teised riigid oleks võimelised iseseisvalt relvastuskontrolli läbi viima. minu jaoks on oluline, et me ei kaotaks läbirääkimistel oma eesmärke silmist, vaja on saavutada kõikehõlmav leping, mis tagaks äh, toimiva äh, ja realistliku kontrollimehhanismi. kõikehõlmav peab see leping olema selles äh, mõttes, et vaja on tagada võimalikult paljude riikide osalemine ja ka võimalikult paljude tavarelvad liikide katmine. ning toimiv peab see olema selles osas, et tõesti õnnestuks kontrollimatut relvakaubandust tõkestada ning see peab olema õiguslikult siduv selleks, et järgita austaks rahvusvahelist, rahvusvahelist õigust ja rahvusvahelist humanitaarõigust. Teil on õigus, et kui te rääkisite sellest, et kergrelvad, mida on kerge transportida, on suuremaks probleemiks paljudes riikides kui massihävitusrelvad. mul on hea meel, et te nii suurt realistlikku nägemust üles näitate. meil oleks vaja totaalset ähm, läbipaistvust. Äh, äh, riigid peavad äh, aru andma oma parlamentide ees, äh, sest nemad on kontrolliinstantsiks ähm, valitsusvalitsusorganisatsioonid ja kodanikeühendused on äh, ja nende roll on kindlasti oluline, aga siiski üksnes täiendav roll. ma loodan, et meil õnnestub Äh, toimiv ja äh, realistlik režiim äh, relvastuskontrolli jaoks välja töötada. aitäh härra Kaalerile ja nüüd saab sotsialistide ja demokraatide nimel sõna proua Gomes. me ütleme, et meie jaoks on poliitiline vastutus ja õiguslik siduvus äh, selle lepingu puhul äärmiselt olulisteks märksõnadeks relvakaubandus ohustab inimesi just nimelt kõige ähm, haavatavamates piirkondades ja eriti oluline on toetada võitlust äh, kerg- ja väikerelvade kaubitsemisega. vaja on takistada seda, et relvastustehnoloogia, et Äh, ei satuks mittedemokraatlike valitsuste kätte ja et sellega ei saaks sõda õhutada. oluline on äh, see, et kõik, kogu teave äh, impordi, ekspordi ja relvade üleandmise kohta leviks üle kogu maailma Äh, sellepärast et äh, keegi ei saaks äh, valitsuste tasandil koostööd teha maakleritega. me peame paika panema meie jaoks viimased piirid, me peame tagama, et see leping ka ellu viidaks. Euroopa Liit on läbirääkimist, peab läbirääkimistel intensiivselt osalema ja ei tohi jääda alla omaenda eesmärkide ning äh, peab hoolitsema ka inimõiguste järgimise eest. aitäh ning liberaalide nimel saab nüüd kaheks minutiks sõna proua Jäätenmägi. hetkel ei ole olemas. aitäh, praegu ei ole ülemaailmseid reegleid äh, relvakaubanduse kohta. me loodame, et juulis pärast äh, New Yorgis toimuvat istungit sellised reeglid jõustuvad, oluline on, et äh, me saaksime kõikehõlmava lepingu, milles osaleksid lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele Hiina, India, USA ja Venemaa. Euroopa Liidu liikmesriigid äh, omavad hetkel ühiseid reegleid, mis puudutavad relvakaubandust kolmandate riikidega, aga sellest ei piisa proua president, ma tahaksin äh, puudutada mõningaid keskseid küsimusi. kõigepealt äh, kehtivusala, see on oluline, aga sellele lisaks tahaksin ma rääkida ka kontrollist. Äh, oluline on, et me jõuaks tõhusa ja siduva kontrollini, millega kaasneksid ka sanktsioonid, ilma läbipaistvuse ja kontrollita jääb see leping pelgalt sõnadeks ning see oleks tõesti väga halb kontroll peab äh, toimima ning ÜRO on usaldusväärne organ, äh, kes äh, sellega tegelema peaks. oluline on, et me järgiks inimõigusi et inimõigusi järgitaks ka mujal. sõda äh, tähendab iseenesest juba inimõiguste rikkumist ning äh, ma loodan, et me selle lepingu abil suudame oma lepingupartnereid mõjutada, et nad ei tarniks äh, va-, relvi sinna, kus on genotsiidi oht või mõnede muude sarnaste kuritegude oht ma sooviks veel kord tänada proua Ashtonit hea koostöö eest ja selle eest, et ta on seda teemat äh, nii tõhusalt käsitlenud. ent nüüd algab äh, tegelik töö ja ma loodan, et te saate ka oma töö vilju mõista. aitäh ja nüüd saab Roheliste nimel sõna pooleteiseks minutiks proua Kroonberg lugupeetud kolleegid, praegu käigus olev kriis Süürias näitab, miks meil on vaja relvakaubanduslepet, me näeme, et äh, Hiina, eriti just Venemaa, suurtes kogustes äh, ekspordivad relvi Süüriasse, põhjustades äh, tuhandete süütute inimeste, sealhulgas naiste ja laste surma. ja me peaksime selle lepingu kaudu muu-, panema need riigid palju raskemasse moraalsesse, moraalse dilemma ette liikmesriikidel ning Euroopa Liidu delegatsioonil on esimene võimalus eh, enam survet nendele riikidele as-, eh, avaldada ja loodame, et eh, hääletus homme näitab ka Euroopa Parlamendi tahet selles vallas. mõned muudatusettepanekud, räägime siin kahetise kasutusega kaupade kasutamisest sellest, et keelat-, keelustatakse kõrgtehnoloogilised komponendid, mida on võimalik kasutada nii tsiviil- kui sõjalises valdkonnas. teiseks, komisjoni tasandil Rahvapartei kolleegid hääletasid muudatusettepaneku vastu, mis tooks sisse ka korruptsioonivastase mehhanismi sellesse teemasse, see ei vasta meie, see, see peaks olema siiski meie ühiseks Euroopa Liidu äh, seisukohaks ja loodan, et äh, homsel hääletusel Rahvapartei kolleegid siiski selle poolt hääletavad. ja nüüd äh, küsimus suurema avalikkuse juurdepääs infole, mis puudutab re-, relvakaubandust. see puudutab ka Euroopa Liitu, kus MTÜ-d tegutsevad vabalt äh, ja ni-, neil on see eh, juurdepääs ja ma sooviksin, et eh, selline laiem juurdepääs oleks võimalik eh, kõikjal, aitäh. Of... nüüd äh, härra Van Orden ECR-i nimel. aitäh, ma sooviksin avaldada kiitust proua Jäätemägile selle resolutsiooni puhul. muidugi relvakaubandus äh, Äh, leping on tegelikult siiski kaubandusleping ja mitte relvastuse vähendamise leping. ma olen viimastel aastatel maamiinide kaotamise vastu võidelnud, siis me rääkisime ühe väga spetsiifilise relva kaotamisest, mida tihtipeale kasutati täiesti äh, pimedalt äh, näiteks terroristlike rühmituste poolt ja väga selge on see, et me võtaksime arvesse selle käesoleva relvakaubandusleppe piiratust. siin äh, riigid ei saaks ise otsustada äh, enda relvakaubandusstandardite üle, kui paik-, pandaks paika rahvusvahelised standardid, Ühendkuningriik on äh, juhtiv ähm, relvaeksport ja ta oli kahe tuhande kuuendal aastal detsembris üheks eh, juhtivaks eh, riigiks, kes soovis, et selline eh, leping sõlmitakse. siin muidugi mängib väga suurt rolli rel-, relvatööstus ka meie riigi julgeoleku seisukohast, tegemist on riikide suverä-, suveräänsuse väga tundliku teemaga kuid resolutsioon kahetsusväärselt siiski äh, kaldub äh, Euroopa Liidu föderalismi äh, suunda. ma ei leia, et siin oleks meil tõepoolest vaja Euroopa Liidu tasandi seisukohta selleks, et selline ülemaailmne relvakaubandusleping võiks jõustuda või miks siis delegatsioonid eraldi veel liikmesriikidest saaksid siin kaasa rääkida. palju olulisem on see, et me avaldaksime diplomaatilist survet riikidele, sellistele riikidele nagu Hiina, Pakistan ja Venemaa, et nad oma praktikatest loobuksid, selle asemel, et ühist positsiooni välja kuulutada. me peaksime, me, me tihtipeale keskendume kuritarvitustele ja tihtipeale demokraatias me tegeleme siin enesepiitsutamisega, selle asemel, et tegelikele kuritarvitamisjuhtumistele tähe-, juhtumitele tähelepanu pöörata. nüüd eh, FD nimel eh, härra John Bafton. aitäh! on olnud eh, väga tugevat vastuseisu, eriti just Kanada ja USA poolt rahvusvahelise relvakaubandusleppe vastu siin on väga selged erinevused rahvusvahelises avalikus äh, äh, arvamuses, me teame, et äh, nii Ameerika Ühendriikides kui Kanadas on väga paljude va-, inimeste valduses enda tulirelvad ja selliseid äh, kui, kui ei ähm, ole selgeid äh, reegleid, siis võib neid selliseid äh, legaalselt omandatud relvi kasutada ka illegaalsetel ähm, otstarvetel. Euroopa Liit äh, võib küll välja tulla standarditega, mis puudutaksid relvakaubandust Euroopa Liidu tasandil, kuid me lähme laiemalt seda teemat käsitledes ähm, NATO ning liikmesriikide tegevusvaldkonda, aitäh. aitäh härra Pahvtonile ja nüüd saab sõna proua Lösing äh, kuue fraktsiooni nimel aitäh, viimastel aastatel äh, on äh, kasvanud rahvusvaheline relvakaubandus ning Euroopa Liidu riigid saavad jälle äh, öelda, et nad osalevad selles kolmekümne viie protsendi ulatuses, paljud neist relvadest lähevad kahtlastesse piirkondadesse, kus on relvastatud konflikte ning seetõttu tuleb relvakaubandus keelata eelkõige konfliktipiirkondades ning nüüd algavad läbirääkimised, on samm õiges suunas, me peame lootma, et äh, see leping ei muutu äh, ham-, sama hambutuks nagu varasemad äh, lepingud ning seetõttu tuleb pärast E, lepingu sõlmimist e, edasi tegeleda selle jõustamisega. konstruktiivne koostöö selle resolutsiooni koostamisel on hea märk ja mul on väga hea meel selle üle. E, seda rohkem on mul kahju sellest, et, et ei õnnestunud lõikes kaks vältida relvakaubanduse nimetamist ning mul on kahju, et see et ei võeta teadmiseks seda, et relvatööstuse äh, osakaal näiteks töökohtade loomisel on väga väike. Äh, tegemist on siin eelkõige sellega, et soovitakse äh, kaitsta relvatootjate kasumit. aitäh. aitäh ja nüüd saavad sõna ülejäänud kõnelejad, kõnelejad ja esimesena härra Liisek pooleteiseks minutiks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 aga ma tahaksin rõhutada, et Euroopa Liit äh, on äh, kahepoolsetes äh, kõnelustes, mis puudutavad relvakaubandust, äärmiselt aktiivne, me peame tegelema ähm, relvakaubandusega siin oma mm, riikides, aga me peame tegelema ka USA ja Venemaa ja Hiinaga. relvakaubandus on alati olnud väga vastuoluline teema. Euroopa Liit toodab relvi, ekspordib relvi, relvatööstuses töötab tuhandeid inimesi, kaitse-eelarveid vähendatakse ja seetõttu otsib äh, kaitsetööstus äh, uusi turge. proua Lösing ütles õigesti, et me ei tohi äh, relvi eksportida riikidesse, kus on relvastatud konflikte ning neid relvi ei tohi kasutada tsiviilelanikkonna vastu, aitäh. aitäh ja nüüd saab sõna proua Kopa. aitäh, proua president, see äh, seaduslünk, äh, mis äh, on olnud seetõttu olemas, et ei ole olnud siduvat relvakaubanduslepingut, on tekitanud väga palju kahju ning see on vastuolus Euroopa Liidu pühendumusega selleks, et üle kogu maailma võidelda demokraatia ja inimõiguste eest. me toetame kõikehõlmavat õiguslikult siduvat lepingut, mis kaas-, hõlmaks kõiki relvakaubanduse aspekte, muuhulgas väike eh, relvadega kaubitsemist ja lõhkeainetega kaubitsemist. oluline on see, et kõik menetlused oleksid täiesti läbipaistvad, sest et ilma läbipaistvuseta ei ole võimalik seda lepingut ellu viia ja me ei saa mingeid edusamme teha ka korruptsioonivastases võitluses, mis tekib seoses relvakaubandusega. see resolutsiooni ettepanek, mida me praegu arutame, Äh, sisaldas alguses äh, väga positiivseid äh, märkusi, aga Rahvapartei survel võeti neid välja. ma loodan, et Rahvapartei, et, mm, et, et, et parlament muudab seda resolutsiooni ettepanekut veel kord ja et me tõesti võitleks relvakaubanduse tõkestamise mm, vas-, poolt ja me oleme juba saanud mõningaid märke sellest, et see konverents võiks edukalt lõpeta. härra Campbell, palun. mul on proua Ashtonile kaks küsimust. ma ei saa kõigepealt aru, milline on Euroopa Liidu roll ÜRO relvakaubanduslepinguga seoses? tegemist on Äh, on kokkuleppega, mida sõlmivad äh, rahvusriigid äh, ja selle lepingu vastu hääletas ainult üks riik, Zimbabwe. nii et, et ÜRO-s on esindatud rahvusriigid ja miks meil on nüüd siin vaja mingeid riigiülest kont võõrasta? ja teine küsimus, millist rolli Euroopa Kaitseagentuur mängib relvakontrolli poliitika osas? Äh, miks esimesest detsembrist kaks tuhat üheksa, kui äh, te, te ametisse määrati, äh, kui, miks teil kulus kaks aastat, enne kui te seda agentuuri külastasite, see on viie minuti kaugusel teie büroost, kas selle tegevus on tõesti nii tähtsusenud? härra Kelam järgmisena. aitäh tahaksin tänada kolleeg Jäätenmägit suurepärase raporti eest. ma olen nõus proua Ashtoniga, et tegemist on kõige vähem reguleeritud majandustegevuse valdkonnaga. irooniline on see, et ülemaailmne relva eksport ei ole majanduskriisi läbi kannatanud. Euroopa Äh, liidu liikmesriikide arvele langeb umbes üks kolmandik relva ekspordist ning kümne suurima eksportija hulgas kuus nendest on Euroopa Liidu liikmesriigid. Äh, relvakaubandus on pidevaks väljakutseks rahvusvahelisele rahule ja ka demokraatiale ja seetõttu peaks ideaaliks olema juriidiliselt siduv ja kõikehõlmav relvakaubandusleping Euroopa Liidul on eriline ülesanne olukorra üldise paranemise vallas, sellepärast et kui meie siin eh, liidri rolli ei asu, kui me ei näita üles eh, otsusekindlust, mida siis oodata teistelt? seetõttu kutsume liikmesriike üles toetama täiel määral Euroopa Liidu delegatsiooni eh, lepinguteemalistel läbirääkimistel. töökohtade loomine on väga oluline. me ei saa seda eet-, kõrvale tõrjuda, aga see ei peaks olema ettekääne, ähm, mis takistab meil kinni pidamast sellistest standarditest nagu läbipaistvus ja ühtne Euroopa lähenemine. Äh, ja näiteks Vene, Venemaale relvamüük oli seotud jällegi töökohtade säilitamisega äh, Prantsusmaa laevaehitussektoris. arvestades seda, kuivõrd oluline see leping meie jaoks on ja ka see, kui oluline on nende relvasaadetiste saajate avalikustamine, see kõik on väga oluline. aitäh, härra Keram ja nüüd härra Howitt, üks minut, palun. see on siis minu viimane sõnavõtt täna pärastlõunal. see arutelu on väga oluline, aga ma tahaksin öelda, et meil on olemas relvaekspordi toimimisjuhend, mis oleks pidanud tegema lõpu eh, vastutustundetule relvade edastamisele nendele, kes inimõiguse ei auta, austa ja nüüd eh, me tahame minna veelgi kaugemale ja hoida ära sadu miljoneid, sadu tuhandeid surmajuhtumeid. jah, me oleme minevikus valesti käitunud, me oleme tarninud relvi, mida on eh, kasutatud näiteks meeleavaldajate vastu Jeemenis või Bahreinis, aga me peame olema uhked, et Euroopa on selle lepingu sõlmimisel esirinnas. Euroopa Parlament on järjekindlalt nõudnud juriidilise eh, leping, juriidiliselt siduva lepingu eh, sõlmimist ja me oleme rõhutanud ka Amnesty Internationali reeglite olulisust ja endine äh, Briti välisminister äh, Robin Cook ja Ed äh, Milband on need, keda ma tahaksin tänada nende pühendumuse eest ja selle lepingu sõlmimine on tõesti ajaloolise tähtsusega sündmus. ja nüüd proua Pasescu üheks minutiks, palun aitäh, mm, relvad mängivad äärmiselt olulist rolli äh, julgeoleku tagamisel ja, äh, ja kaitsetööstuse jaoks, aga need võivad ka õhutada konflikte, seepärast ma arvan, et vaja on see, selgeid reegleid rah-, relvakaubanduse kohta rahvusvahelisel tasandil. mul on üks muudatusettepanek, mille ma esitasin, milles äh, ma rõhutan, kui oluline, olulised on selged reeglid relvade märgistamise kohta ma rõhutasin, et peaksid olema olemas ka täiendavad reeglid selleks, et tagada relvade jälgitavus, jälgitavus äh, lõpptarbijateni ja see on nüüd äh, selle resolutsiooni ettepaneku lõikes üheksa. Äh, vaja on kõrgeid standardeid ja suuremat läbipaistvust selleks, et uue lepinguga oleks võimalik eesmärke saavutada, peaks see sisaldama ka eeskirju, mis puudutavad vastutusse aval-, väljatoomise mehhanisme ning äh, oluline on see, et me võitleks ka illegaalse relvakaubanduse vastu. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal üks koma neli miljardit eurot äh, äh, anti välja relvade eest ja see teeb äh, umbes kaks koma viis protsenti maailma SKT-st ning Oxfami raport näitas, et viimasel kaheteistkümnel aastal riigid, ähm, millel oli kehtestatud relvastuse embargo, on umbes kahe ja poole miljardi dollari eest relvi ostnud. aitäh, president ning ma tahaksin tõesti õnnitleda proua Ashtonit tänase sõnavõtu eest. tahaksin äh, tänada ka raportööri raporti eest. ma toetan seda, mida ütlesid proua Koomes ja proua Koppa. samuti tahaksin väljendada rahulolu selle üle, et relvakaubanduslepingu üle läbirääkimisi peetakse. Eh, niimoodi me üritame luua vähemalt mingigi korra sellises sektoris, mis siiani on olnud reguleerimata, me tahame tuua eh, läbipaistvust relvade tootmisse ja nendega kauplemisse. see aga ei tähenda, et ma olen selle vastu, et relvi toodetakse, minu enda koduriigis on üsna märkimisväärne relvatööstus aga äh, relvatööstuses on probleeme. näiteks äh, äh, üks inimene, kes oli relvatööstuses kõrgel ametikohal, sai ministriks. me peame selliste, sellised asjad ära hoidma ning rahvusvahelisel areenil peab Euroopa Liit olema ühtne ja kõnelema ühel häälel. aitäh ja härra Arlaki nüüd president, rahvusvaheline üldsus on pööranud väga palju tähelepanu massihävitusrelvadele, eh, mida tegelikult eh, eriti ei kasutata. samas on tavarelvad ja väikerelvad Äh, need, millega aasta, iga aasta tapetakse sadu tuhandeid inimesi ja nende, selle küsimusega ei tegele peaaegu mitte keegi, nii et, et see relvakaubanduse leping on tõesti teretulnud ning sotsiaaldemokraadid kahetsevad, et äh, Euroopa Liidu liikmesriigid müüvad endiselt relvi diktaatoritele, autoritaarse režiimiga riikidele, äh, samad liikmesriigid aga räägivad iga päev ka, et nad toetavad demokraatiat ja inimõigusi aga tavarelvad ja väikerelvad, mida nad müüvad, on tihtipeale need vahendid, mida kasutatakse kõige jõhkramate kuritegude toimepanemiseks. Egiptuses, Tuneesias ja Liibüas on neid relvi kasutatud rahumeelsete meeleavaldajate vastu. niisiis äh, kui loodetavasti see leping aitab lahendada seda olukorda ning on seetõttu teretulnud. aitäh, härra Mavro Nikolast ma ei näe nii et, et läheme nüüd kohe vaba mikrofoni juurde. ja proua Mathieu. aitäh, proua asepresident, Euroopa Liit on alati ratifitseerinud äh, sõjarelvade kaubanduslepingud ja Eh, hiljuti rääkisime artiklist kümme eh, ÜRO eh, konventsioonist, mis puudutab terrorismi vahelist võitlust, me oleme alati võidelnud ebaseadusliku relvakaubanduse vastu, kuid tihtipeale on tegemist väikete, väikeste ettevõtetega, kes on, tegutsevad logistika vallas ja kolmandad riigid samuti kasutavad selliseid ettevõtteid selleks, et oma äh, oma kodanike julgeolekut äh, tagada ja äh, selliste äh, rangemate reeglite kehtestamine kuidagi rahu ei taga maailmas. härra Semke, palun. aitäh, president, ma hindan seda asjaolu, et Euroopa Liit aktiivselt osaleb ÜRO relvakaubanduslepingu ettevalmistamisel väga positiivselt. meil on vaja ülemaailmset lepingut nii olulises valdkonnas, aga ma tahaksin rõhutada ühte asjaolu. me peame väga hoolikalt kaaluma, milline iseloom ja ja millise ulatuse äh, see relvakaubandusleping saab. tegemist ei ole mitte üksnes relvade eksporti puudutava lepinguga, vaid minu arvates peaksime äh, rohkem äh, keskenduma relvade taaseksportimisele. sest tihti on asi nii, et selliste trikkide ja instrumentide kasutamisega hiilitakse mööda kehtivatest reeglitest. seetõttu peaksime tegelema tehnilise moderneeri-, moderniseerimisega ja teiste teemadega. härra Paška, palun. aitäh. me äh, räägime Euroopa Liidu jõupingutustest reguleerida relvakaubandust ning äh, leida tõhusamaid kontrollimehhanisme relvade üleandmisele me peaksime välja tulema veelgi ambitsioonikama kavaga, mis jätaks välja siis sellise relva müügi, kus äh, müüjal ei ole mitte mingisugust kontrolli või ülevaadet nende relvade edasise kasutamise kohta, kus äh, tootja ja öö, ähm, müüa peaksid, neil peaks olema eksklusiivne ainukontroll nende relvade kasutamise üle. samuti lisa varuosade, varuosadega varustamise üle ja et, et teistes, teised ettevõtjad, ettevõtted ei saaks selliseid varuosi valmistada ja see aitaks kindlasti relvakontrolli tõhustada niimoodi oleks tootjal endi-, ikkagi säiliks kontroll selle üle, kuidas neid relvi kasutatakse. härra Möltser viimane erutus pärast seda, kui Saksamaa Iisrael äh, äh, allveelaevu äh, tarnis on üsna kummaline, sellepärast et Berli-, et Saksamaa on väga palju relvi eksportinud Eh, loodame, eh, loomulikult eh, kostab järjest rohkem hääli, kes nõuavad totaalset relvastusekspordi kontrolli, aga sellised keelud ei vii meid sihile, sellepärast et relvade puhul on meil tegemist tohutu musta turuga. ÜRO tulevane konverents võib olla kasulik süsteemi ülesehitamiseks mis äh, parandab äh, relvastusembargode äh, järgimist, aga see ei suuda peatada illegaalset relvakaubandust ning just nimelt selles valdkonnas on vaja tugevamalt tegutseda, selle asemel, et Euroopa Liidu relvatootjaid, kaubitsejaid ja sp-, sportrelvade kasutajaid uute reeglitega ahistada. aitäh ja nüüd saab sõna härra Mikolašik You, uh, uh, vážená pani vysoká predstaviteľka uh, dámy a páni aitäh lugupeetud kõrge esindaja daamid ja härrad täna kui me räägime relvakaubandusleppest peame vaatama ka enda peale me teeskleme et me teame kõike inimõiguste kaitsest kuid tegelikult ähm, Euroopa ettevõtted ise on tihtipeale relvade tootjad ning müüjad, äh, tihtipeale lähevad need relvad kolmandatesse riikidesse, riikidesse, kuhu nad ei tohiks äh, tegelikult jõuda. ma olen päris kindel, et see nii on ja mind šokeerib see, et äh, üks teine öö, ähm, suur tegija rahv-, rel-, rahvusvahelises relvakaubanduses, Venemaa müüb relvi Süüriale, Süüria kasutab neid relvi selleks, et hävitada demokraatiat riigis. relvade müüki ei tohiks ju olla niivõrd raske kontrollida, ma olen päris, ma olen päris kindel, et äh, meie äh, peaksime püüdma kuidagi sanktsioone ka välja tuua nüüd annaksin kõrgele esindajale sõna, palun proua Ashton. aitäh, proua asepresident ja aitäh kõigile lugupeetud parlamendiliikmetele märkuste eest. väga oluline on see, et meil on võimalus täna siin mõtteid vahetada relvakaubanduslepingu teemal ja ma hindan kõrgelt jätkuvat Euroopa Parlamendi toetust tööle, mis toimub New Yorgis selle konverentsi ettevalmistamisel. tahaksin teile kinnitada, et me teame, milline on vahe eh, liikmesriikide eh, vastutus ja milline on meie kõigi ühine vastutus. ja siin, kui me räägime relvakaubanduslepingust, siis eh, me peame tagama selle, et kõik liikmesriigid ka oma lubadustest kok-, kinni peaksid, me peaksime ähm, tugevdama koostööd kahekümne seitsme liikmesriigi vahel ning äh, koostöövõimet ja see annab meile lisajõudu, eriti kui me tegeleme millegiga, mis äh, on niivõrd tähtis, kuid samas ka äh, tundlik läbirääkimiste teema. nii et kindlasti soovime teha koostööd liikmesriikidega. ja ETA Euro, Euroopa Kaitseagentuur, neil ei ole sellel, sellel teemal pädevust ja olen seda toonitanud juba mitmel korral mitmetes kohtades. aitäh. nüüd on sellega arutelu lõppenud ja homme toimub hääletus selle resolutsiooni osas, kuid nüüd vastavalt mm, meie päevakorrale komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus, mis puudutab viimase aja muutusi Lähis-Idas